Good afternoon, dear colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, esinejad, daamid ja härrad, tere tulemast Schengeni tuleviku teemalisele kuulamisele. oktoobris kaks tuhat kuusteist toimus Liibüa komisjoni korraldusel eelmine avalik kuulamine samal teemal ja see, et sellised üritused on ajaliselt nii lähestikku, annavad tunnistust sellele, kui tõsiselt suhtub Liibüa komisjon Schengeni alas toimimisse. see samuti viitab sellele, kui palju arenguid on sellest ajast aset leidnud nii õigusloomelises kui praktikalises mõttes. me teame, et Schengeni juhtimine on endiselt surve all, kuna rändekriis ja viimased terrorirünnakud on põhjustanud selleks ja seetõttu mõned liikmesriigid on säilitanud kontrollid sisepiiridel. et olukorda leevendada, on rakendatud konkreetseid meetmeid. Eh, nüüd on juba aasta toiminud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet selleks, et tugevdada meie välispiiride kaitset suuri edusammusid on saavutatud ka suurte infosüsteemide loomisel ja väga palju on vaja veel selles valdkonnas ära teha, kui võetakse kasutusele riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteem, Euroopa reisiinfo lubade süsteem ja Schengeni infosüsteemi järgmise põlvkonna äh, seadmed lähitulevikus peavad kõik liikmesriigid läbi tegema Schengeni hindamismehhanismi hindamise protsessi, mida täiendab ka haavatavuse hindamise metodo-, metoodika, mida kasutab Piiri- ja Rannikuvalveamet. me ilmselt oleme kõik nõus sellega, et eh, Euroopa Liidu üks suuremaid saavutusi on vaba liikumine, piirideta liikumine ja seda hindavad kõik meie kodanikud kuid samas on meil ka probleeme nii sisemiselt kui välimiselt ja me ei peaks laskma nendel edusammudel kannatada põhjusel, et me ei ole leidnud ühist lähenemist julgeoleku ja rände valdkonnas. kuid kahjuks takistuseks ja kitsaskohaks on olnud nõukogu no ja ma saan aru, et seda on lihtne öelda, kuid me peame leidma vajalikud lahendused ja ma tahaksin meenutada, et kaheksateistkümnendal sajandil ütles Benjamin Franklin need, kes loobuvad olulistest vabadustest, et osta lühiajalist aja, ajutist äh, turvalisust, ei äh, ole ära teeninud ei vabadust ega turvalisust. ja me jääme ilma mõlemast, kui me hakkame ühte teise arvel äh, omavahel kauplema, me peame leidma parema tee, kuidas tasakaalustada julgeolekut vaba liikumisega täiendavate piiride, tarade ja piirikontrollipunktide loomine ei taga vajalikku tasakaalu ja ma arvan, et viimastel aastatel on meie komisjon andnud väga palju selle nimel, et leida äh, käegakatsutavad toimivad lahendused. ja selleks, et leida ühisnimetaja äh, sellistes küsimustes nagu Dublini määrus Äh, ei aita leida seda õiget tasakaalu. ma soovin samuti juhtida tähelepanu veel ühele arengule, mis puudutab Schengeni ala. ringi liiguvad mõtted, et loobuda äh, kontrollidest äh, õhu- ja merepiiridel Bulgaaria ja Rumeenia puhul ja lõppkokkuvõttes, kui kunagi üldse ka maismaapiiridele. ma tahaksin hoiatada kõiki osapooli, sest kui selline lähenemine heaks kiidetakse, siis kujutab see väga uudset lähenemist ja küsitavat lähenemist, sest arvestades hetkeolukorda kuna me olime tunnistajaks ka arutelule, mis toimus e, täiskogul eelmise aasta detsembris, siis väga paljud parlamendi sõnavõtjad e, pöördusid nõukogu poole, öeldes, et see, mis toimub, on ebaõiglane Rumeenia ja Bulgaaria suhtes ja rikub e, Euroopa olulisi põhimõtteid ja see on oluline meeles pidada. seega tänane kuulamine äh, on eesmärk aga ähm, vaadata üle viimased äh, meetmed ja kaaluda järgmisi samme. ja me tahame informeerida ka parlamenti Schengeni hetkeolukorrast ja nende rakendatud meetmete või rakendamata meetmete tulemuslikkusest. ja meie kutse äh, olla täna ka tulla täna kohale, vastu võetud väga kõrgete ametnike poolt eh, nii institutsioonidest, liikmesriikidest ja ka teadlaste ringkondadest. jään no, huviga ootama ja kuulama teie mõtteid nendel teemadel. paar sõna nüüd menetluslikust küljes esimese kahe osa lõpus eh, toimub küsimuste-vastuste voor komisjoni liikmetele. viimane osa on pühendatud eh, kõrgetasemelisele poliitilisele debatile äh, Äh, meie kuulamist kantakse veebis edasi nii äh, sõnavõtjate kui ka arutelust osavõtjate sõnavõtusid salvestatakse ja alustame esimese osaga, mille eesmärk on saada ülevaade äh, viimastest arengutest, oodatud arengutest, eriti suurte infosüsteemide kasutuselevõtu ja territoriaalse kohaldamise teemal. meil on hea meel, et on kohal äh, EULISA tegevdirektor Krumm Karkov ja doktor Sergio Carrero eh, Euroopa Poliisi-, poliitikauuringute keskusest ja eh, eh, me ootasime härra Negreskot, kuid tekkis takistus tema saanud, kuid teda asendab teine inimene kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kodanikuõiguste põhiseaduslike küsimuste poliitika osakond tellis äh, uuringu äh, Schengeni alal äh, sisepiiride kontrollide teemal, kas Schengen suudab vastu pidada kriisidele ja sellel eesmärgil äh, Äh, oleme me palunud, et poliitikaosakond äh, annab meile viimased infot äh, varem tutvustatud uuringu kohta ja sel põhjusel annan nüüd kohe sõna doktor Carrerale, kellel on kümme minutit. suur tänu, tere pärastlõunat, daamid ja härrad lugupeetud parlamendisaadikud, mul on suur au osaleda tänasel kuulamisel pärastlõunal ja tutvustada teile äh, meie äh, keskuse poolt läbi viidud uuringuid ja selle kaasajastamise osa, äh, mis on puudutud, äh, mis tegeleb Schengeni alaga. me oleme põhjalikult analüüsinud kahe viimase aasta arenguid selles valdkonnas ja ma hea meelega tutvustan teile tulemusi. selle uuringu tellis libekomisjon ja, ja ja sellele aitasid kaasa minu teised kolleegid Marko Stefan, Gianluki ja Liina Vossiljute. ja me esitasime kolm küsimust. esiteks, kas Schengeni juhtimissüsteem on olnud kriisikindel? teiseks, kas Euroopa Liit suudab üle minna kriisirežiimilt äh, poliitika kujundamisel Schengeni alal ja kolmandaks, millised on olnud viimased arengud alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast? seega me keskendusime oma uuringutes kolmele põhiteemale. Äh, esiteks, äh, sisepiiridel kontrollide taastamine, teiseks, politsei poolt läbiviidavad sisekontrollid ja kolmas, Euroopa piiri ja rannikuvalve moodustamine ja natukene ka äh, piiritarade kohta. praegu viis liikmesriiki endiselt jätkavad ka kontrolle sisepiiridel ja oma uuringutes ütleme, et aeg on läbi. Schengeni piiri eeskirjadega ette nähtud tähtajad on nüüd lõppenud ja nüüd on aeg, et need liikmesriigid äh, äh, naasevad tagasi vaba liikumise põhimõtete juurde ja uuringus soovitatakse ja tõstetakse esile soovitus, et Euroopa Komisjon nõuab nendelt liikmesriikidelt, äh, et nad tõestaksid, et sisemiste, sisepiiridel kontroll on proportsionaalsed ja vajalikud ning mitte ainult nende intensiivsuse kohta, vaid ka mõju kohta, äh, äh, mis avaldub inimestele koha peal. üks põhilisi selgitusi nende viie riigi, riigi poolt on, et nad kardavad teisest rännet. ja me teisi, esitasime küsimusi, kas see on tõeline selgitus, et jätkata selle erakorralise stsenaariumi ja äh, stsenaariumiga. tundub, et piirid on hägestunud varjupaiga ja sisejulgeoleku vahel. kui tegemist on varjupaiga taotlejate teises rändega, siis võib-olla tuleks prioriteetsena pidada äh, ümberpaigutamist ja reformida Dublini süsteemi. üks järeldusi oli, et, et Schengen äh, tagab kriisile vastupidavuse, kuid Schengen on saanud äh, ähm, ebaõnnestunud Euroopa varjupaigasüsteemi ohvriks ja kui me räägime teisest rändest, siis eh, varjupaiga tugiameti reform on hädavajalik selleks, et meil oleks korralikult toimiv Euroopa Liidu eh, varjupaigaamet, mis abistaks ka nimetatud viit liikmesriiki, kes eh, tunnevad muret teisese rände peale. komisjon on teinud oma ettepaneku määruse kohta, kuidas ajakohastada Schengeni piiri eeskirju ning äh, pikendavad ka tähtaegu ja riski hindamist. ettepanekus äh, on soovitus kasutada faktipõhist lähenemist, mitte riskipõhist lähenemist ja Euroopa Komisjon soovib taastada normaalse olukorra ja meie uuring näitab, et igasugused tulevased arutelud peavad põhinema faktidele ja mitte riskidele ainult. Schengeni elu ei saa panna kaalule riskiga ja me ei saa äh, lähtuda äh, mustkui tõenditest, faktidest ja seetõttu äh, uuringus tehakse ettepanek kasutusele võtta Schengeni hindamismehhanism, mis näeb ette selliste hindamiste läbiviimisega sisepiiridel määruse ettepanek võib ametlikult siduda Schengeni hindamise mehhanismi korraliku hindamisega, kas sellised kontrollid on hädavajalikud. ja mis puudutab kaebuste lahendamise mehhanismi, kas nende, kelle suhtes kasutatakse neid kontrolle, kas neil on õielik, võimalik edasi kaevata, kui nende õigusi rikutakse? teine teema, millega me tegeles- äh,, mida analüüsime, on politsei poolt läbiviidavad sisekontrollid Äh, komisjon on teinud soovituse politseikontrollide proportsionaalsuse kohta. ka see puudutab nimetatud viite liikmesriiki. ja kuigi see soovitus on väga kasulik, äh, ma tahan meenutada, et politsei poolt läbiviidud kontroll ei ole samaväärne piirikontrolliga ja samas tuleks arvestada ka nende võrdlusalustega õiguspäraste võtlusel, mille Euroopa Kohus on äh, kehtestanud äh, viimatise kohtuotsusega, mis puudutas Saksamaad. kohus viitas selle, et tuleb tagada õiguskindlus ja väga selge riiklik raamistik selliste politseikontrollide läbiviimiseks, et, et nii äh, äh politseitöötajate Äh, oleks vastavad tagatised, kui nende tegevus oleks samuti kooskõlas Schengeni piirieeskirjadega. Äh, üks olulisi probleeme sellises proportsionaalsusega on see, et politseikontroll võimaldab paindlikkust, äh, kuid samas hägustub see, mis on samaväärne piirikontrolliga, mis ei ole ja mis on ebaproportsionaalne politseitöö, kui neid kontrolle on liiga palju. uuringus rõhutatakse, et hetkel puudub politseikontrollide regulaarne järelevalvesüsteem ja seetõttu oleks meil väga vaja selget äh, aruandlust, kui palju selliseid kontrolle läbi viiakse, kui ulatuslikult, ühesõnaga statistika ning keda kontrollitakse ja millistel põhjustel. ja meie soovitus on kasutada Schengeni infosüsteemi, et äh, teostada järelevalvet selliste politseikontrollide üle Euroopa Liidus väga palju on arutatud ka andmebaaside, nende koostalitlusvõime üle. küsimus on, kellel on juurdepääs, millele ja mis otstarbel. otstarbe piiramise põhimõte äh, ongi suureks takistuseks, kui me räägime suurte andmebaaside kasutamisest ja eraelu puutumatust. küsimus on selles, kuidas tagada äh, usaldus äh, õiguskaitsetöötajate vahel ja ka varjupaiga äh, Äh, taotlusi menetlevate ametnike vahel, kuidas äh, nad äh, suudavad töötada seda informatsiooni, kui nad ei tea, kellel on juurdepääs millele ja see tegelikult on tekitanud suur, rohkem usaldamatust Schengeni suhtes. hetkel ei ole eriti palju tegeletud kaebuste lahendamise mehhanismiga, kui näiteks politseiametnik või piiriametnik kontroll, kohtub inimesega ja kontrollib tema andmeid kas on võimalus, et inimene leiab, et see kontroll ei ole õiguspärane ja tahab teada saada, millised andmeid tema kohta, kus säilitatakse ja palub neid andmeid korrigeerida? üks slaid on puudu ja see oli üks olulisi arenguid, mida me uurisime, Euroopa piirivalve ja rannikuvalve. ja me oleme rõhutanud, et see on olnud äärmiselt kasulik ja positiivne areng, arvestades kriise, mis on äh, toimunud ja oma uuringus me rõhutasime, kui oluline, et äh, piiri- ja rannikuvalve säilitab oma professionaalse taseme kõikjal Euroopa Liidus, äh, kuidas viiakse läbi piirihaldust ja piirikontrolle ja me loodame, et Frontex tagab, et vastastikune hindamine riiklike ametiasutustega toimub, mis on väga oluline selleks, et säilitada Schengeni piirieeskirjade toimimine. uuele, uue Frontexi seisavad uued probleemid, mis sõltu-, mis on ähm, põhjustatud äh, suurest sõltuvusest liikmesriikidest äh, de facto on see tegelikult desintegreeritud tegijate maastik ka kohalikul tasandil. me peame suhtuma realistlikult, mida me ootame uuelt Frontexilt. Äh, on mitmeid asju, mida saaks lahendada, näiteks see puudutab kaebuste lahendamise mehhanismi Frontexis, mis ei ole veel sõltumatu ja tuleb rohkem pingutada selle nimel, et, et ametnike ähm, põhiõigused võimaldavad neil paremini kontrollida, äh, kuidas läbiviidavad kontrollid on kooskõlas põhiõigustega. ja viimane, kui me räägime mm, piiritaradest ja meid üllatas see dominoefekt, mida me oleme äh, näinud kõikjal Euroopas ja me esitasime küsimuse, kas need uued piiritarad ja müürid on kooskõlas Euroopa Liidu põhimõtetega, nagu esimees õiges nimes, vaid ka äh, Euroopa äh, Schengeni piirieeskirjadega ja varjupaiga eeskirjadega. sest äh, mõningates riikides äh, sellised piiritarad on loodud, et takistada ebaseaduslikku tegevust. me soovime, et seda asja uuritaks hoolikamalt, kuna see võib õõnestada Euroopa Liidu legitiimsust selles tegevusvaldkonnas. kokkuvõtteks me soovitame, et äh, kriisirežiimis poliit-, poliitika kujundamine ei tohiks olla kasutatav argumendina, eriti siseministeeriumites. selleks, et ümber pöörata äh, Schengeni lissaboniseerumine jah, Schengenis on väga palju Euroopa Liitu, suur tänu ka Euroopa Parlamendile kui kaasseadusandjale sellele, et on paremaks muudetud Schengeni äh, valitsemisraamistikku, kuid seda ei saa tagasi pöörata, tuues ohvriks standardeid ja meie täitsa unikaalsed õiguslikud põhimõtted äh, meie järeldus on, et Schengen on kriisile vastupidav ja probleem ei ole mitte Schengenis, vaid probleem on äh, varjupaiga õigustikustest ja me peaksime nüüd kehtivast Dublini määrusest, mille aluseks on endiselt veel ebaõiglane vastutuse jaotus ja automaatne äh, ümberasustamissüsteem, mida parlament so, äh, soovitas, lahendaks teisese rände. ja ja meie varjupaigaamet saaks aidata selliseid riike nagu Austria, kellel on probleeme teisese rändega. tänan. suur tänu, doktor Carrera. ja nüüd äh, Schengeni territoriaalse kohaldamisala äh, tutvustamiseks ma annaksin sõna Rumeenia esindajale äh, härra Boinžule. suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad mul on hea meel ehm, pöörduda teie poole Euroopa asjade ministri Viktor Negresko nimel, kes väga soovis olla kohal, kuid kahjuks ehm, olid põhjused, mis ei kuulunud tema kontrolli alla ja ta oli sunnitud jääma Rumeeniasse. suur tänu, et te korraldasite selle kuulamise ja andsite võimaluse võtta sõna teemal, mis on väga oluline minu koduriigi jaoks. Schengeni ala on Euroopa integratsiooni alussammas ja Rumeenia on igati kohustunud seda säilitama ja tugevdada. me räägime mm, palju praegu Euroopa tulevikust ja see on väga palju seotud ka toimiva Schengeni alaga. sellest vaatenurgast Schengeni ala loomine on üks projektidest, mis kõige paremini näitab Euroopa ühtsuse põhimõtet. selle tõttu me peame seda igati säilitama, samas tagama tasakaalu vaba liikumise ja julgeoleku vahel me mööname, et me saame seda eesmärki saavutada ainult siis, kui meil on koordineeritud ühine Schengeni raamistik, mis peaks hõlmama ka Rumeeniat ja Bulgaariat minu koduriik on olnud Euroopa Liidu tasandil äh, usaldusväärne partner, äh, osa, osaledes Schengenis õigustiku koostamisel ning võttes vastu meetmed, et kaitsta Euroopa Liidu välispiire. ja selles mõttes ma tahaksin teile tutvustada Rumeenia poolt kasutusele võetud meetmeid ja algatusi, äh, mis mõjutavad meie sisejulgeolekut, rännet ja meie panust Euroopa Liidu ametite tegevusse kui me räägime Schengeni äh, äh, juhtimisest ja Euroopa Liidu julgeolekust, Rumeenia koos teiste liikmesriikidega osaleb aktiivselt aruteludest, mis aitab parandada Schengeni juhtimist. meie lõppeesmärk on tagada Schengeni täielik toimimine äh, meie kõigi kodanike ja nende turvalisuse huvides. Rumeenia on üks aktiivsemaid äh, osalejaid oma ekspertidega ka teistes riikide, teistes liikmesriikides toimuvate kohapealsete missioonide koostöösse, siis äh, äh, ta on panustanud väga palju äh, eksperte koos Portugaliga ka septembris kaks tuhat seitseteist. teised asjakohased näited on määrus nelisada viiskümmend kaheksa Schengeni piiri eeskirjade kohta ja Rumeenia toetas jõuliselt süsteemsete kontrollide läbiviimist selleks, et tagada äh, range kontroll välispiiridel. Rumeenia oli üks esimesi liikmesriike, kes edukalt äh, võttis kasutusele Eurosuri süsteemi. minu kodumaa annab ka informatsiooni oma operatsioonides liige äh, välispiiridel, ebaseaduslik piiriületustest ja nii edasi mis puudutab Euroopa Liidu tulevast julgeolekuraamistikku, Rumeenia toetab igati äh, äh, arukate piiride paketi vastuvõtust, riiki sisenemise väljumise süsteemi, Euroopa reisiinfo ja lubade süsteemi, Schengeni äh, infosüsteemi, PNR-i, EU, EU lisa mandaati. samal ajal Rumeenia oli teine liikmesriik pärast Prantsusmaad kes võttis kasutusele riikliku PNR äh, reisijate infosüsteemi. ja kuni võetakse vastu otsus liituda Schengeniga, on oluline üle võtta vastav õigusraamistik, mis võimaldab Rumeenial ja Bulgaarial äh, kasutusele võtta uued turvameetmed, et vältida ähm, puuduste tekkimist tänu meie jõupingutustele Euroopa Liidu välispiirid on nüüd tugevamad ja turvalisemad ja on üsna tõenäoline, et koos tegutsedes on võimalik tagada nii turvalisus kui ka li liikumisvabadus. Äh, rändekriisi ajal äh, Remoine näitas, et ta on suuteline täitma ka kohustusi Euroopa Liidu tasandil. vastavalt äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal langetatud otsustele Rumeenia võttis kohutuse võtta neli tuhat kaheksakümmend inimest ja üheksasada üheksakümmend viis eh, kodanik Süüriast, eh, Türgist või ümber paigutada nad Kreekast ja Itaal. siiani eh, on Rumeenia vastu võtnud seitsesada kakskümmend inimest Itaaliast ja Kreekast. üks kõige tähtsamaid, üks kõige paremini läbi viidud kohustusi Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võttis Rumeenia vastu kolmkümmend kolm pagulast Türgist ja järgmistel aastatel Rumeenia osaleb ümberasustamise kavades Euroopa Liidus. mis puudutab meie panust Euroopa Liidu ametitele, ametitesse, siis Rumeenia on olnud väga aktiivne. aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist andis Rumeenia väga olulise panuse Frontexi missioonidesse, saates oma eksperdid ja varustuse aastaks kaks tuhat kaheksateist Rumeenia jätkab oma panustamist, osaledes nii personali kui ka varustusega äh, vastavates operatsioonides Euroopa Liidu välispiiridel, täites igati võetud kohustusi. me pidevalt toetame ka äh, Euroopa varjupaiga tugiametit ja niimoodi on Rumeenia jätkus, jätkuvalt toetanud ametid osaledes ekspertide tasemel ka EASO tegevustes. ja praegu me kavatseme toetada Itaaliat, Kreekat ja Bulgaariat aastatel äh, toetasime neid riike kaks tuhat neliteist. sellel aastal äh, kavatseme toetada operatsioonikavades Kreekas, Küproses selleks, et välja selgitada haavatavad kodanikud äh, ja äh, kaasa aidata menetluse väljatöötamisel, äh, millised liikmesriigid on kohustatud läbi vaatama rahvuse kaitsetaotlusi. mis puudutab meie ühiseid jõupingutusi võitluses terrorismiga, Rumeenia on alati kasutanud oma meetmeid ning äh, vastu võtnud vajalikud vahendid Euroopa Liidu kodanike kaitseks ning tugevdanud neid nii liidu tasandil kui ka mitte äh, Euroopa Liidu riikidele me rõhutame suurepärast koostööd Rumeenia ametivõimudega, eh, võideldes välisvõitlejate vastu ja äh, nende tagasipöördujatega. milline hetkeseis? Rumeenia aktiivselt tegutsenud kõikides nendes valdkondades annab lisandväärtuse Schengeni ala tugevdamise ja Euroopa Liidu sisejulgeoleku tugevdamise. Rumeenia on netopanustaja terves liidus äh, komisjon on alati öelnud, Rumeenia ja Bulgaaria on täitnud kõik vajalikud kriteeriumid Schengeniga liitumiseks ja Euroopa Parlament on seda ka toetanud. ma tahan avaldada tänu eh, parlamendile see, ja komisjonile selle pideva tunnustuse eest ja jään loota, et see toetus jätkub ka edaspidi dialoogi ajal Euroopa partneritega. komisjon on rõhutanud vajadust eh, täielikul määral integreerida Rumeenia, Bulgaaria Schengenisse, sest ainult koos seistes me saame tagada tugeva Schengeni ala kuid nõukogus pole veel üksmeelt saavutatud Bulgaaria ja Rumeenia Schengeniga liitumise küsimuses vaatamata sellele, et riigid on täitnud vajalikud nõuded ja läbi viinud kõik hindamised. meie ühinemine peaks, peaks tähendama Schengeni ala tugevdamist, samal ajal kui vaba liikumine on seatud kahtluse alla. ja see annaks ka poliitilise signaali sellele, et Schengeni projekt on elujõuline. daamid ja härrad, Rumeenia on jätkuvalt täna pühendunud, usaldusväärne äh, Euroopa projekti tugevdamise toetaja ja me oleme tugevalt Euroopa-meelsed. igasugune teine stsenaarium oleks vastuolus meie püüdlustega ja meie väärtustega ja meie riik on pidevalt neid väärtusi edendanud. me jätkuvalt tegutseme solidaarsuse vaimus, äh, tunnustades, et me ei saa võimaldada julgeolekuriske ega riskida Euroopa Liidu kodanike turvalisusega ja ma loodan, et kõik Euroopa osapooled mõistavad, kui oluline on viia lõpule Schengeni laiendamine nii kiiresti kui võimalik. ja me jätkame dialoogi teiste liikmesriikidega, et saavutada positiivse otsuse ja kinnitame üle Euroopa äh,, Rume-, Rumeenia poolset pühendumist Euroopa Liidu väärtustele. suur tänu, härra Bojanjo ja tutvustasite meile hiljutisi arenguid infosüsteemide vallas. nüüd annaksin sõna EU-LISA äh, tegevdirektori Krumm Kõrgevile, palun. aitäh, esimees ja tere kõigile austatud parlamendiliikmetele, lugupeetud daamid ja härrad. alustaksin sellest, et meenutaksin ühte Lego Lensa öeldud lauset peaaegu kakskümmend aastat tagasi ütles ta, et on ainult üks Euroopa ja ma nägin seda lennuki aknast. ilmselt ta ei pidanud silmas Schengenit sellega, aga kindlasti saab seda lauset äh, kohaldada ka piirideta alale Euroopa äh, maailmajaos. ei ole paremat sümbolit Schengeni alale kuid Schengeni ala ei ole mitte ainult Euroopa projekti üks alustalasid, see on ka ambitsioonikas koostööprojekt. see paneb proovile solidaarsuse liikmesriikide Euroopa institutsioonide vahel eh, ning eh, see on ka oluline Euroopa siseturu ja inimeste heaolu jaoks. Euroopa tavakodanikud tavaliselt ei märkagi Schengeni ala, sest eh, ja ei märka seda, mida see tegelikult operatiivselt tähendab. see on väga keerukas mm, halduslik ja tehniline süsteem, mis tagab piiride sujuva toimimise vaba liikumine on Euroopa Liidus, on üks siseturu suurimaid saavutusi. hiljutine statistika näitab, et liikuvus Euroopa Liidus on umbes neli korda tavapärasem võrreldes rändega mujal maailmas. eelkõige majanduslikult äh, pöördelistel aegadel on oluline, et me kasutaksime ära seda võimalust ja seda, mida see pakub meile majanduskasvu ja globaalse konkurentsivõime kontekstis. juurde, võrdne juurdepääs äh, tööturule on Euroopa ettevõtetele äärmiselt oluline ja samas on Schengeni ala äh, silmitsi tänapäeval suurte väljakutsetega, et olla ühest küljest avatud ja teisest küljest turvaline. ja selleks, äh, et vastata sellele väljakutsele, on meil vaja mõista neid pöörangulisi muutusi, mida Schengeni ala praegusel hetkel läbib. kõigepealt toimub väga kiire äh, lähenemine, mis puudutab piiride haldamist, sisejulgeolekut ja rände haldamist, me ei saa enam äh, siin selgeid eristusi tõmmata. ja samal ajal sõltub Schengeni toimimine täielikult äh, infovahetusest ja selle toimimisest ja sellepärast on Schengeni ala sujuvaks toimimiseks praegu ja tulevikus väga oluline suuremahuliste IT-süsteemide kasutamine Euroopa tasandil. Euroopa on selles alas juba palju ära teinud. Schengeni infosüsteem oli põhiline kompensatsioonimehhanism sisepiiride mm, kõrvaldamiseks ja seda ülesannet täidab ta ka praegu. Schengeni infosüsteem on praegu kõige võimsam info IT-süsteem Euroopa Liidus, mida kasutatakse õiguskaitse eesmärkidel. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta analüüsid mm, näitavad, et enam kui viis miljon, eh, miljonit päringut tehti Schengeni infosüsteem kõigis liikmesriikides, mis on oluliselt rohkem kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja see oluline kasutamise tõus, äh, seda peegeldab ka kokkulangevuste kasvu kahe tuhande esimesendal aastal. Äh, esmased andmed näitavad, et äh, see on suurenenud kahekümne tantsi protsendi võrra ja kaheksakümmend protsenti neist kokkulangevustest puudutavad inimesi, isikuid Schengeni infosüsteem pakub ka tulevikus lisa väärtust ähm, piirihalduse ja sisejulgeoleku vallas. ning äh, see süsteem toimib juba kaks äh, aastat biomeetriliste äh, isikuandmetega, seal registreeritakse inimesed, kes sisenevad Schengeni alale Schengeni viisaga ja meil on seal öö, enam kui nelikümmend neli miljonit sõrmejälge visi süsteemis Eurodacis öö,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 ühtse varjupaigasüsteemi jaoks. kui ka praegune süsteem peab edasi arenema, et ta vastaks oma eesmärkidele, et oleks võimalik tõhusalt selle abil saavutada poliitilisi eesmärke. selles kontekstis on väga olulised edusammud, mida tehakse Schengeni informatsioonisüsteem kaks ja Eurodaki ehm, ettepanekute ellu rakendamisel. see suurendab ehm, siis nende tõhusust ka nende kasutamisel äh, liikmesriikides. ja sama kehtib ka viisa ettepaneku äh, kohta, mida on oodata käesoleva aasta lõpuks. Äh, see kõik aitab kaasa ka riigi sisemise, riigist lahkumise registreerimisele, eelkontrollidele, Schengeni äh, ala julgeolek, turvalisus kasvab sellega. samuti tuleb ära märkida, et selleks, et süsteemide tõhusust maksimaalselt ära kasutada, peaks kõigil liikmesriigid olema juurdepääs neile süsteemidele ja neil peaks olema võimalik sinna lisada kõrge kvaliteediga infot. ja lõpetuseks selleks, et tagada Schengeni äh, sujuv ja läbipaistev toimimine ka tulevikus, tuleb kasutada IT-süsteem, suuremahulisi IT-süsteeme, et oleks võimalik äh, paremini andmeid vahetada ning selles kontekstis on äh, komisjoni hiljutine ettepanek koostalitlusvõime kohta hea platvorm selleks teabevahetuse koostööhaldusrühm on oluline teema, kus Euroopa Liit peab tegema kindlaid edusamme, et maksimeerida olemasolevate tulevaste süsteemide eeliseid, et parandada andmevahetust, samas äh, pidades kinni eesmärgi piiratuse põhimõttest äh, ning äh, andmekaitsest. on selge, et koostööhaldusvõime ei seisne selles, et dubleerida infosüsteeme või andmeid, vaid neid tuleb tõhusamalt ja läbipaistvamalt kasutada nutikate koostalitusvõimeliste süsteemide tulevik, mida tõhusalt kasutatakse, on oluline, et Schengeni koostöö ka äh, järgmise saja aasta jooksul toimiks. daamid ja härrad, Schengeni infosüsteem on äärmiselt oluline osa Euroopa turvaliseks muutmisest ja ja EU-lisa on saanud väga oluliseks osaks sellest, et Schengen saaks toimida ning EU-lisa tahab ka tulevikus oma rolli täita ja panustada veelgi rohkem Schengeni ala tõusule, tõhusasse toimimisse. samal ajal jätkab amet oma tegevuste kaudu äh, ka eraelu äh, kaitsest, isikuandmete kaitsest kinnipidamist, aitäh! suur tänu! härra Kargo. ja nüüd annan sõna liikmetele, kes soovivad sõna võtta. E-, esimesena sõna kolleeg Rabini, palun. suur tänu, juhataja. kõigepealt tahaksin teid tänada selle kuulamise korraldamise eest samuti tahaksin tänada komisjoni. jah, eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega, milles paluti toetada komisjonil ja nõukogul toetada Rumeenia ja Bulgaaria liikumist Schengeni alaga, sest nad vastavad Schengeni alaga liitumise tingimustele tahaksin tänada härra Carrerot tema ettekande eest ning mul on üks küsimus. härra Carrero, ütlesite, et otsuseid tuleb langetada faktidepõhiselt, mitte riskipõhiselt. mina tulen ettevõtlusvaldkonnast ja kui mina püüaksin langetada otsuse lähtudes riskidest siis ei oleks ma ilmselt suutnud äh, ettevõtet äh, juhtida. jah, riske ei ole võimalik äh, ette näha, aga ma võin öelda seda, et Rumeenias on terrorirünnakute ja teiste nähtuste oht, mis on Euroopas levinud, üpris väike võrreldes äh, siis teiste riikidega, kes on vastu Rumeenia liitumisele Schengeni alaga. me oleme juba kümme aastat äh, olnud Euroopa Liidu liige ning Rumeenias oli väga kõrge toetus äh, Euroopa Liidule, mis nüüd on hakanud vähenema. mulle tundub, et me oleme praegu silmitsi äärmiselt keeruka olukorraga. euroskeptilisus on tõusuteel, vaadakem kas või Brexitit, aga mida, mis see on, mida me tegelikult tahame saavutada oma poliitikatega? paljud inimesed küsivad minult, miks me ei ole endiselt Schengeni ala liikmed. see mõjutab niivõrd paljusid inimesi, et me ei ole Schengeni liikmed. ma arvan, et Euroopa seadusandjad, kõik kolm institutsiooni peaksid langetama ühise otsuse, tuleb kinni pidada demokraatiast äh, ja võtta arvesse enamuse soove. aitäh, jah, meil on üpris vähe aega ja üpris palju vaja selles aega mahuda, nii et paluksin kõigil piirduda kahe minutiga oma sõnavõttude puhul. järgmiseks härra Koelja lugupeetud juhataja, aitäh, suur tänu doktor Carrerale, kuulasin huviga kõike, mida ütlesite. ka parlament leiab, et Schengen ei ole osa probleemist, vaid osa lahendusest ning teil on õigus, kui toote välja Dublini olulisuse muuhulgas. Te rääkisite Schengeni hindamismehhanismi ja äh, piirikontrollide ettenägemise vahelisest seosest. kas te saaksite seda lähemalt selgitada ja teiseks, mis puudutab Schengeni juhtimist komisjoni ettepanekuga, mis on selle eesmärgis, kas, kas siis laiendada piirikontroll või kas sellest ettepanekust võib mingit kasu olla. mis puudutab Rumeeniat, siis pean ütlema, et ma nõustun. jah, Rumeenia Bulge- ja Bulgaaria on oma kodude ära teinud. ekspertikomitee kinnitas, et kõik on õige. parlament, see parlament teid ei reetnud, aga probleem on, nagu täiesti õigustatult välja tõite, nõukogus. praegu on Bulgaaria eesistumisperiood me palume Bulgaaria eesistujal juhtida arutelusid teatavate Schengeni teemaliste ettepanekute üle. kas te arvate, et võib olla lootust, et nõukogus toimub mingi liikumine ja veel selle eesistumise lõpuks lastakse Bulgaaria Rumeenia liitu ja Schengeni jalaga? aitäh! aitäh, järgmiseks härra Alaho! aitäh! juhataja, aitäh kõigile ettekannete eest. mul on küsimus doktor Karjerale. Te viitasite vajadusele luua ühtne Euroopa varjupaigasüsteem ja te ütlesite, automa-, et automaatne ümberpaigutamissüsteem lahendaks varjupaiga taotlejate teisese liikumise probleemi. aga kas see on realistlik? teisest liikumiste tagalev põhjus on see, et mõned liikmesriigid on varjupaigataotlejate silmis atraktiivsemad sihtpaigad kui teised, nii et isegi kui isik paigutatakse ümber mõnda liikmesriiki, kuhu nad tegelikult ei soovi sattuda, siis võivad nad sealt lahkuda ja minna mõnda teise liikmesriigi, kasutades ära vabasid piire. nii et äh, kontrollidele sisepiiril on väga vähe alternatiive, kui me tahame äh, takistada teisest ja ebaseaduslikku rännet. Te ütlesite ka, et on aeg liikmesriigil pöörduda tagasi normaalsuse juurde. ja ma tõlgendan seda nii, et teie meelest tuleks sisepiiridel kontrollid niipea kui võimalik lõpetada. kas te ei nõustu aga, et tegelikult on sisepiiride kontrollide kehtestamine reaktsioon äh, olukorrale? Need viis liikmesriiki, kes on need kehtestanud, ei tee seda ju nalja pärast, vaid äh, selleks, et tulla toime tõsise probleemiga, sest Euroopa Liit selle probleemiga ei tegele. aitäh. aitäh, palun järgmine kolleeg, härra Raadev. aitäh, juhataja, daamid ja härrad Schengeni ala laienemine ning Bulgaaria ja, Rume ja Rumeenia liitumine sellega on olnud mitmete arutelude teemaks Euroopa Parlamendis. Euroopa Komisjon on korduvalt öelnud, et need kaks riiki on täitnud kõik tehnilised kriteeriumid, mis on ka ainukesed õiguslikud kriteeriumid alaga liitumiseks. Bulgaaria peab kinni Schengeni õigustikust, me kasutame äh, Äh, siis süsteemi. nõukogu on võtnud vastu otsuse lubada sajaprotsendilist juurdepääsu, me tunnustame Schengeni viisasid, me osaleme ETIAS-as, nii et äh, tegelikkuses on Bulgaaria ja Rumeenia de facto liikmed, aga kuna mõned liikmesriigid on vastu, ei saa me olla päriselt liikmed. on väga kahetsusväärne, et me laseme poliitikal seista äh, õiguste äh, vahele. hiljuti toimus äh, liibe komisjoni delegatsiooni külastus Bulgaariasse ning liikmed said näha, kuidas Bulgaaria oma välispiire kait-, kavatseb, et selle asemel, et räägida territoriaalsest kohaldamisalast, peaksime võimaldama veel sel aastal Bulgaariale ja Rumeeniale liituda Schengeni alaga. Wikström, you have the floor. proua Wikström, palun. suur tänu, juhataja, suur tänu kõigile, kes osalevad sellel kuulamisel. see on tõepoolest suurepärane võimalus meie jaoks. mina juhtusin olema Dublini määruse äh, raporti raportöör ja ma olen teiega täiesti nõus, doktor Carrera, et tegelikkuses on see läbi kukkunud ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi tulemus, see on see, mis on põhjustanud praeguse olukorra. ning äh, pärast, täna pärast ma tegelikult äh, lugesin äh, Rootsi olukorra kohta, et mis, kuidas seal see olukord kujunes ning me oleme näinud, mida liikmesriigid on teinud varjupaigasüsteemi piirikontrollide osas. kõigepealt need sisepiiride kontrollid kehtestati rändekriisi ajal ja siis, ja siis hakati rääkima julgeolekust. et see teema on ühe uuesti tõstatanud. mida meil on vaja, on uus Dublini süsteem, mis näeb ette äh, püsiva alalise ümberpaigutamise, mitte, mitte ajutine, mitte ajutise. ja kõik liikmesriigid peavad osa koormast enda kanda võtma. meie koda on, on äh, väga ühendunud, äh, viis fraktsiooni üle seitsmekümne protsendi parlamendiliikmetest olid ühel nõul ma viisin läbi kakskümmend viis variraportööride kohtumist, aga nõukogu ei, ei ole mitte kuhugi jõudnud, meil ei ole läbirääkimiste partnerit. ma olen teiega täielikult nõus, et nüüd peavad liikmesriikide siseministrid äh, justiitsministrid liikuma eemale sellisest kriisi äh, reaktsioonist, aga mida meie siin kojas saame teha, et seda hõlbustada, kas teie saate meile äkki äh, mingeid mm, nõuandvaid, mingeid nõuandeid selles osas võtta, anda. aitäh, Radia Estemera, suur tänu kõigile esinejatele, suur tänu kõigi kommentaaride eest. meil on vaja sellist tulevikku, kus vaba liikumine on tagatud, on kindlustatud, piirikontrollid peavad olema piiratud seda esiteks. teiseks, Bulgaaria ja Rumeenia peaksid kuuluma Schengeni alasse, nad on täitnud sellega liitumise kriteeriumid. ja siis Eurotac, ETIAS, riik sisenemise riigist lahkumise süsteem ja muud on olulised, aga puudu on veel PNR, reisijate broneeringu infosüsteem. et, ähm, et kas selle kohta tuleb ka ettepanek ja kas sellega siis saab täielikult tagatud koostalitlusvõime julgeoleku tagamiseks? aitäh, äh, kolleeg Valero. Rootsis äh, või Põhjamaades kehtis meil passivabadus. Ähm, tuhat kaheksasada kuuskümmend kuni tuhat üheksasada neliteist ning äh, seejärel kehtestati taas passikohustus ja siis aastast tuhat üheksasada viiskümmend viis ei olnud üldse vaja passi ette näidata reisides teistesse Põhjamaadesse. selline oli olu-, olukord tollal ja nüüd on olukord hoopiski teistsugune. piirid on suletud, on terve rida kontrolle, kui näiteks Kopenhaagenist reisida üle silla Malmösse. mina olen väga tihti käinud Lõuna-Rootsis võib öelda, et peaaegu, et on peaaegu et lihtsam reisida Kopenhaagenisse kui Rootsi ja Taani vahel. niisiis, me peame jätkuvalt kandma kaasa passi. Äh, Rootsisse sisenedes, kui ma näiteks äh, reisin Stockholmi ja ja siis lähen lennukisse, siis seal ei, ei ole ma kunagi pidanud passi ette näitama, aga kui reisida Strasbourgi ja seda me ju teeme iga kuu, kui sinna lennu, kui sinna lennata, siis Frankfurdis tuleb ette näidata pass ja kui aga tulla autoga, siis ei ole üldse Prantsusmaa piiril vaja aidata isikut tõendavat dokumenti, et mis siin toimub, et see on niivõrd erinev, see on üpris kummaline. nii, võtsin juba päris pikalt sõna, ma vabandan selle eest, aga mis mind huvitaks, on see, et kuidas see süsteemi uuendamine peaks välja nägema? on ju teatavad ohud jätkuvalt. nii et äh, võib-olla oleks mõistlik nende ajutiste meetmete rakendamist pikendada härra Paul? Yeah, I like facts and I insenerina meeldivad mulle ennekõike faktid ja suur tänu, et härra Carrera juhtis tähelepanu sellele, et faktid on väga olulised, kui me räägime Schengeni alast ning Bulgaaria ning Rumeenia liitumisest Schengeni alaga. ka kolleegid on juhtinud tähelepanu siin mõningatele äh, faktidele, aga teie rääkisite, et viis liikmesriiki pluss Prantsusmaa säilitavad sisepiirikontrolle endiselt ja aeg on selleks läbi saanud. õigus, me räägime sellest ka Schengeni erikomisjonis ja me arvame, et need sisepiirikontrollid peavad lõppema nüüd ja me peame pöörduma tagasi ühtse Schengeni ala süsteemi juurde, kus äh, lähtuvalt kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, Bulgaaria ja Rumeenia täidavad kõiki vajalikke äh, kriteeriume ja nüüd äh, Bulgaaria või kõige hiljem Rumeenia äh, eesistuja peaks selle too teema tooma jällegi otsustajate ette ja otsus tuleb langetada. kui otsus on negatiivne, siis tuleb edasi pöörduda Euroopa Kohtu pool, praegusel hetkel sellise ebakindluse pikendamine suurendab negatiivset muljet Euroopa Liidust nendele inimestele, kes ei mõtlegi mobiilsusele, aga nad saavad aru, et Euroopa Liidus koheldakse meid kui teisejärgulisi kodanikke ja seda tuleb vältida. ja see on ka fakt. veel üks fakt. viimastel nädalatel Euroopa Komisjon ütles, et äh, Bulgaaria on paremini ette valmistanud kui Rumeenia ja võib-olla Bulgaaria peaks liituma Schengeniga, Rumeenia mitte. kahe tuhande seitsmendal aastal, kui liitusime Euroopa Liiduga, siis peeti meid paariks, meie pidime tegema, et ühiselt tege-, tegelema kõikide kriteeriumitega, ka Schengeni kriteeriumitega, ja nüüd algavad arutelud selleks, et Bulgaaria ja Rumeenia tuleb lahku lüüa. ma arvan, et see ei ole hea lähenemisviis, mõlemat riiki tuleb kohelda võrdselt, ühtselt ning nad peavad ühel ajal ka Schengeniga liituma ja viimane küsimus, härra Rademov. suur tänu! lugupeetud esimees, daamid ja härrad, Euroopa Liidu tulevik sõltub meie solidaarsusest ning sõltub meie ühtsusest. mis puudutab Bulgaariat ja Rumeeniat, siis on siin aga solidaarsusest puudu võib isegi täheldada teatavat silmakirjalikkust. Need ähm, kaks riiki on tehniliselt äh, hästi valmistunud äh, selleks, et äh, liituda Schengeni alaga, aga liitumisperspektiiv on väga pikk ja see on ebaõiglane. ja selline silmakirjalikkus ei ole õige ning ei ole vastuvõetav, et kahe riigi saavutusi ei tunnustata Bulgaaria on äh, ennast tõestanud ning äh, on ka rändekriisiga väga hästi toime tulnud, härra Raadev juba ütles, et Bulgaaria kaitseb väga hästi väga,, väga-väga hästi liidu äh, välispiire, nii et nõukogu peab langetama oma otsuse nagu kord ja kohus ning Bulgaaria ja Rumeenia ka tuleks laiendada Schengeni ala. see on väga oluline ning äh, väga oluline on see, et need kaks liit, riiki siis Schengeni ala osaks ka saavad. ja nüüd me peaksime edasi minema juba teise osaga oma kuulamisest täna, nii et palun katsuge väga lühidalt kahe minutiga vastata parlamendiliikmete küsimustele. palun, härra Carrera. suur tänu, suur tänu kõikide nende küsimuste eest, kõikide nende kommentaaride eest, hindan neid kõrgelt. teen lühidalt meie uuringus, kui asi puudutab riskihinnangut ning Schengeni äh, hindamismehhanismi, siis meil ei ole mingit üks, üks välistab teine lähenemisviisi. riski hindamine on väga kasulik moodus anda mingisugune pilt sellest, mis juhtub, seda saab teha koos naaberriikidega, aga naaberriigid ka kaasatakse hindamisprotsessi, aga samas riskihinnang on liikmesriigi äh, kätes, kes sisepiirikontrolli sisse viib ja me ei tea täpselt, kuidas seda ellu viiakse. ja seetõttu on meil Schengeni hindamismehhanismi meetod äh, etteteatatud visiidid, äh, etteteatamata visiidid äh, ja seda võiks kasutada ka korrapärasemalt sisepiirikontrollide puhul, et näha, mis tegelikult päriselt toimub ning vaadata, kas kontrollid on proportsionaalsed ning kas äh, Schengeni turvalisuseks võetud meetmed on proportsionaalsed üldisemalt. komisjoni uues ettepanekus on positiivseid elemente, vahe äh, äh faas artikkel kakskümmend viis ja kakskümmend üheksa vahel on sisse toodud äh, ning püütakse praegust olukorda lahendada või legaliseerida, aga on ka teatavaid riske sellega seoses, milline sõnum sellest välja tuleb. praegune tegevus on praegu siis e äh, ebaseaduslik, nagu ma ütlesin, aeg on lõppenud, äh, et seaduse järgselt selliseid sisepiirikontrolle e- läbi viia. ja siseministrid ja keelekasutus äh, tulevikku kirjeldades väga üha rohkem on, mida rohkem liikmesriigid äh, nõuavad sisepiiri kontrolli, seda rohkem peaks olema tegelikult Euroopa Liitu, et äh, hinnata äh, see, seda, mida nad teevad ning nende otsustusvõimet piirata. ja oleme nõus Euroopa Komisjoni hinnanguga, et teisese liikumise argument enam ei kehti ja võib-olla peaksid kõik ühiselt aru saama, et kriis on lõppenud ning me peaksime nüüd keskenduma Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisele. ja jaotamismehhanismi mõte oleks siis see, et kõik liikmesriigid peavad kinni nendest sätetest, mis on juba olemas, aga me peame mõtlema ka uuele süsteemile samal ajal. ja Euroopa Parlament peab seal tegema oma tööd. Äh, ja ületama, minema kaugemale kui Dublini süsteemi loogika. suur tänu ja nüüd härra Boyangju. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid kommentaaride eest, mis puudutasid meie õiguspärast äh, liitumist Schengeni alaga. parlament on toetanud seda, ma tean seda ja te ütlete, ma ütlesin, et see on õiguspärane ja põhjendatud, siis äh, seda kõigepealt põhimõttelisest äh, seisukohast, äh, sellepärast et me oleme täitnud kõik vajalikud eeltingimused, seetõttu meil on sellest lähtuvalt juba täielik õigus saada Schengeni ala osaks. teiseks, see aitab ka Schengeni ala tugevamaks muuta ning me kõik ju teame, et üheskoos oleme tugevamad ja ühtsena oleme tugevad, ütleb ka meie äh, Bulgaaria eesistuja. niiviisi saamegi ühtse rindena Schengeni ala tugevamaks muuta, Rumeenia ja Bulgaariagi peaksid seetõttu liituma. ka funktsionaalsusest lähtuvalt oleks see kasulik. juba praegusel hetkel äh, aitame me julgeolekut parandada, oleme nagu de facto Schengeni liikmed ja meie panus Schengenisse on juba üsna märgatav üks konkreetne küsimus, mis oli mulle suunatud äh, ja küsimus tuli härra Koelholt ähm, positiivsete märkide kohta meie valitsuse esindajatena oleme kohustatud asju optimistlikult vaatama, me peame positiivseid märke nägema, me peame otsima positiivseid märke ja väsimatult äh, räägime kõikide liikmesriikidega ja teeme ettekande, et mina esitasin minu nägemuse sellest, miks meie peaksime olema Schengeni liikmed. minu meelest on see veenev argumentatsioon ning kavatseme seda teha ka kõikide liikmesriikide ees. ja loomulikult aitame omalt poolt kaasa ka reformi elluviimisele ning Schengeni ala tugevdamisele. loodetavasti see annab põhjust tulevikuks loota positiivseid märke ning meie liitumist. aitäh! yes.. Good afternoon everybody, I am chairing for one hour, so it's a suur tänu, ma olen jällegi siin äh, juhataja toolil, saan nüüd üks tund juhatada meie tänast kuulamist ja nüüd siis äh, härra Karkov, teil on äh, paariks minutiks sõna. You have the notes there? Yes. So you can read these. Do you have the latest notes? If you look at here. Yes. Now we'll move to the second so, session. Okay, we'll start with Spain. So. Okay, then we're moving to the second session, if I understand yes. correct. We're going to be moving now to the uh, assessment. jah, lähme siis edasi teise osa juurde uh,. hinnang Schengeni ala toimimisele ja suur tänu esimese osa kõnelejatele So yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Mikko Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling on, we're calling on the podium to keep on with jätkame siis meie kuulamise teise osaga. kutsume siia poodiumile Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi asepeadirektori Simon Mordüü, seejärel ähm, härra Mikko Simula kes on justiits- ja siseasjade nõunik äh, Soome valitsusest äh, ja siis paluks äh, Frontexi tegevdirektoril härra Fabrice Legeril tulla ka samuti siia. Well, yes, as we said, we are moving now to the uh, second part. nagu öeldud, teine osa meie kuulamisest, tervitame siin ähm, asepeadirektorit Simon Mordüüd rände- ja siseasjade peadirektoraadist ja siis äh, härra Legerie äh,, Frontexi tegevdirektor, tere tulemast siia meie kodanikuvabaduste komisjoni ja justiits- ja siseküsimuste nõunik äh, Mikko Simola Soomest kuulamise selle osa käigus vaatame, milline on Schengeni ala toimimine praegu ja vaatame, kuidas on Schengeni hindamismehhanism toiminud ning äh, kuidas on rakendatud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitlevat määrust. kõigepealt äh, räägime Schengeni hindamismehhanismiga seotud äh, tulemustest ning kõigepealt saab sõna härra Simon Mordüü, palun suur tänu, lugupeetud esimees. püüan siis selgitada natukene, kuidas me Schengeni hingami-, hindamismehhanismi kasutame ning äh, äh, räägiksin natukene sellest, mida me äh, äh ikkagi tuvastame korduvalt liikmesriikidega koostööd tehes. Schengen on kindlasti üks suuremaid äh, liikmesriikide saavutusi ja tulevikuvisioon on ka juba paika saamas. aga samas see valdkond on viimaste aastate jooksul olnud suure surve all ning meie Euroopa Komisjonis püüame kõvasti äh, tööd teha selleks, et äh, tavaolukorra juurde tagasi pöörduda, normaalse olukorra juurde tagasi saada ja meil on vaja seega õig-, liiklust nii liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide kui kodanike jaoks, meil on vaja usaldust ja Schengeni hindamismehhanism on üks olulisi vahendeid selle usalduse saavutamiseks. härra Koelho ja te-, Koelho ja teised äh, järelevalverühma äh, liikmed on aidanud meil tõestada, et see mehhanism on tõesti olnud kasulik, see uus Schengeni hinna, hindamise mehhanism on nüüd kolm aastat töötanud ja see annab piisavalt teavet selle kohta, et teha esimesi järeldusi selle kohta, mis töötab, mis ei tööta. kõigepealt võib-olla mõned faktilised saavutused. kolme aasta jooksul on toimunud kaheksakümmend viis hindamisvisiiti ja on vastu võetud kaheksakümmend viis raportit. iga lähetus hõlmab kaheksat liik-, kaheksa liikmesriigi ekspert, eksperti, kahte komisjoni eksperti ning kohal on ka äh, ametite äh, vaatlejad mitte ainult Frontexist, vaid ka mujalt äh, kui tegemist on tähtsate asjakohaste ametitega. ja hinnatakse liikmesriike kuues erinevas ähm, poliitika valdkonnas igal aastal, see puudutab äh, välispiiri haldamist, ühist äh, viisapoliitikat, Schengeni infosüsteemi, tagasisaatmise poliitikat, politsei koostööd ning andmekaitset. ning äh, lisaks nii ettekuulutatud hindamisvisiitidele on meil ka etteteatamata hindamisvisiidid, mis koha peal annavad meile võimaluse tutvuda sellest, kuidas liikmesriikides Schengeni akiid täidetakse üks hindamismehhanismi eesmärke on kontrollida, kas täidetud on Schengeni aki täitmise eeltingimused ka nendes riikides, kes tahavad Schengeni alaga liituda, see sõltub väga hästi äh, just läbi saanud aruteluga, komisjon on öelnud juba pikka aega, et äh, Rumeenia ja Bulgaaria nimelt täidavad neid tingimusi juba mõnda aega. Horvaatiaga tegime eelmisel aastal äh, väga palju koostööd, käisime kogu kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul hindamisvisiite Horvaatiasse ja loodetavasti viib see õige pea ka positiivse soovituseni, et äh, komisjongi leiab, et Horvaatia on valmis liituma viimase kolme aasta jooksul oleme nii mõndagi saavutanud äh, ning hindamiste kvaliteet ning ühtsus on paranenud, meie raportid on muutunud täpsemaks, äh, kvaliteetsemaks ning äh, minu meelest on meil nüüd struktuur, paremini struktureeritud jätkuprotsess ning soovituste protsess soovituste hindamiste protsess, nüüd äh, oleme kaasanud ka tagasisaatmise poliitika oma visiididesse, üha rohkem oleme sellega tegelenud viimaste kuude jooksul ja meil on üks kombineeritud äh, lähetus äh, välispiiri halduse hindamiseks kaasatud on Europol, Põhiõiguste Amet, Frontex, nagu ma ütlesin, ja etteteatamata visiidid on olnud kasulik uuendus ning äh, oleme äh, koolitanud äh, eksperte hindamiste läbiviimisel, raportite kuulut-, kirjutamisel ning oleme töötanud selle nimel, et järeldused ning soovitused oleksid struktureeritumad ning ühtlustatumad. Komisjoni pool tahaksin mina rõhutada seda, et Schengeni hindamismehhanism ning haavatavuse hindamismehhanism ähm, sellel on öö, olulisi elemente öö, ning Fabrice ning mina oleme püüdnud tagada kahe süsteemi öö, täielikku koostalitust, komisjoni ametid ja peavad tegema täielikku koostööd, institutsioonid teevad koostööd, et erinevad instrumendid omavahel parima sünergia nimel koos toimiksid. mida me siis ähm, korduvalt äh, tuvastame liikmesriikides äh, sellised, mis on teemad, mis kerkivad meie ette ikka ja jälle. võtame nüüd näiteks kõigepealt äh, välispiiride halduse. seal on kolm erinevat piiri, maa, mere ning õhupiirid ning äh, samuti on meil integreeritud piiride haldamise süsteem ning sageli me näeme seda, et äh, liikmesriikides ei ole ühtset lähenemisviisi ning integreeritud äh, piirihalduse kontseptsioone. koostööga seoses on mõningaid väljakutseid ja asjakohaste ametiorganite vahel personali ei ole piisavalt, ressursse ei ole piisavalt piiride haldamiseks, sageli ei ole personalil õigeid kvalifikatsioone ning väljaõpet ning äh, lähenemine on riskianalüüsi põhine. kui lähtutakse sellest, äh, kus peaks täiendavaid kontrolle läbi viima. kui asi puudutab piirikontrolle, siis üks suuri puudujääke ühiseid puudujääke, mida me tuvastame, on see, et äh, kolmandate riikide sisenemise tingimusi äh, ei täideta ega täideta äh, olemasolevate andmebaaside kasutuse valdkonnas näiteks välisvõitlejate, terroristlike välisvõitlejate tuvastamisega seoses võib see probleeme tekitada. politsei koostöö valdkonnas on lünkasid kui asi puudutab liikmesriikide riskianalüüside piiriülest kasutamist, siin on vaja märkimisväärselt rohkem koolitust, väljaõpet, personali on juurde vaja, on vaja ühtset kontaktpunkti, mis on oluliseks politsei koostöö edendajaks. ja probleemiks on ka öö, otsese juurdepääsu puudumine andmebaasidele. liikmesriigid võiksid operatiivseid tööriistu nagu pol ühised politseipatrullid, ühised politseioperatsioonid märkimisväärselt rohkem kasutada. Schengeni infosüsteemi üks öö, kõige rohkem ette tulevaid puudujääke on see, et öö, kuidas öö, andmeid esitatakse lõpptarbijatele, politseiorganitele äh, ja ja siis äh, sageli rakendatakse äh, otsingufunktsioone piiratult liikmesriigi tasandil ning väljaõpe on lõpptarbijatel, lõppkasutajatele puudulik. viisapoliitika, viisapoliitika valdkonnas on hea uudis see, et mis puudutab põhifunktsioone, viisataotluste läbivaatamise põhjalikkust ning rände ning julgeolekuriskide hindamist, siis üldiselt jah, võib öelda, et selliseid hinnanguid kõikide juhtumite puhul viiakse läbi piisavalt põhjalikult ning vastuvõetavalt, väga vähe on olnud probleeme. aga äh, mis muret tekitab, mis võib puudulik olla, on, on see, et liikmesriikide viisade andmise tavad erinevad endiselt märkimisväärselt. ja seetõttu võib tekkida niisuguseid viisa, parima viisapoe otsimisi või nii-öelda parima viisariigi otsimisi ja see on äh, problemaatiline. tagasipöördumine, tagasisaatmine, äh, meil ei ole piisavalt palju ähm, usaldusväärset statistilist infot selle teemavaldkonna kohta ning puudujääkidena võib välja tuua seda, et süstemaatiline tagasisaatmise otsuste väljastamine kolmandate riikide kodanike kohta ei ole alati tagatud ja samuti äh, ebaseaduslikult äh, alal, Euroopa Liidu alal viibivate kolmandate riikide kodanike sisenemiskeeldu samuti ei rakendata alati praktikas ja on liikmesriike, kes ei võta piisavalt meetmeid selleks, et jõustada neid langetatud tagasisaatmise otsuseid. järgmisel aastal kavatseme Schengeni hindamismehhanismiga seoses sellesse valdkonda rohkem panustada ning äh, sellest lähtuvalt poliitilist tegevust reformida andmekaitse valdkond, loomulikult see on teie komisjoni jaoks väga oluline valdkond, on murettekitavaks andmekaitse äh, inspektorite sõltumatus või andmekaitse ametivõimude sõltumatuse puudulikkus, auditeid ei ole piisavalt äh, ja inimesi ei informeerita alati nende andmetega seotud õigustest piisavalt valdkond, kus meie ise aga peame oma tegevust parandama, on äh, aeg, mis, äh, mida see, mis kulub selliseks hindamiseks. mõnikord on äh, kulunud aasta pärast visiiti, enne kui hinnatud liikmesriik esitab oma tegevuskava. mõningad põhjused on seotud määrusega seotud nõuetega, aga ma arvan, et me peame vaatama määruse üle ning vaatama, kas selles määruses on menetlused, mida võiks lihtsustada ja meie oleme samal, samal ajal oma meeskonnaga vaadanud, kas on meil võimalik seda menetlust kuidagi omalt poolt kiirustada, kiirendada. ja ma leian ka, et liikmesriigid peavad märkimisväärselt rohkem omalt poolt ära tegema selleks, et mehhanismi parandada. mõningad liikmesriigid võtavad hindamisi hinnanguid väga tõsiselt ning annavad endast parima selleks, et kohe ja jõudsalt puudujääke kõrvaldada, aga mõnikord jääb mulle mulje, et on liikmesriike, kes ei võta seda protsessi piisavalt tõsiselt ning jäävad venitama oma tegevuskavade esitamisega. ja äh, tegevuskavad võivad olla ka liiga ähmased ning liiga kaugete tagajärg, taga, tähtaegadega selle tagajärje taga ei mõjuta mitte ainult kõnealust liikmesriiki iseennast, vaid ka kõiki teisi liikmesriike Schengeni ala muutub, äh, on ainult nii tugev nagu selle kõige nõrgem lüli ja seetõttu on meie kõigi ühist ühishuviks see, et kõik riigid võtaksid vajalikke meetmeid Schengeni ja AKI rakendamise parandamiseks ning selles kontekstis on Schengeni hindamismehhanismil tähtis roll. aitäh! suur tänu, härra Mordju ja läheme nüüd edasi oma tööga ja kuna Schengeni äh, hindamismehhanism on äh, liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni ühisvastutusvaldkonda, on meil siin kohal justiits- ja siseküsimuste nõunik Mikko Simola Soomest, palun. Teil on aega kümme minutit suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt mul on väga hea meel, et mul on võimalus täna tutvustada teile liikmesriikide seisukohti Schengeni hindamis- ning järelevalvemehhanismi kohta. olen veendunud, et minu osalus erinevates äh, lähetustes, hindamiste lähetustes liikmesriigi eksperdina aitab sellele prot-, osalusele kaasa, olen osalenud erinevatel kohtustel, kursustel, olen töötanud Schengeni komisjonis, olen olnud ka nõukoguni struktuurides Schengeni hindamise töörühmas ning see annab mulle igati vajaliku tausta omapoolse hinnangu andmiseks. mida me oleme siis avastanud liikmesriike hindamas käies, aga jah, ja, ja, ja ennem kui ma nende juurde asuksin, siis äh, toonitaksin, et äh, räägin ainult oma kogemustest praegusel hetkel tänu oma taustale. keskendun äh, ma Schengeni hindamise mehhanismile välis, Euroopa Liidu välispiiridel, aga samas oluline on meeles pidada ka seda, et ehkki välispiiri äh, kontroll on üks olulisi elemente Schengeni süsteemis, on see ainult üks osa sellest süsteemist. tõhus välipiir, välispiiri kontroll on küll oluline alustala, aga tegelikult peab kogu süsteem toimima. tuleb avastada kõigi, välispiiri kontroll on küll oluline alustala, aga tegelikult peab kogu süsteem toimima. tuleb avastada kõik need äh, kes Euroopa Liidu piirid äh, ebaseaduslikult ületavad, aga lisaks sellele peab toimima ka tagasisaatmise süsteem. kõigepealt ma räägiksin natukene nendest asjadest, mis praeguse süsteemi puhul hästi toimivad. kõigepealt koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel toimib hästi ja on tegelikult kogu aeg paranenud nii et üldine koordinatsioon äh, ja kooskõlastamine on hästi korraldatud. sellega seoses äh, hindaksin ma ka, et Äh, haavatavuse hindamise mehhanism lähtuvalt Euroopa Liidu, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve määrusest äh, on samuti aidanud Schengeni hindamise mehhanismi täiendada, sellest räägiksin hiljem täpsemalt. hästi toimib ka hindamise, ka koolitussüsteem. Schengeni äh, hindajate koolitus, mida on pakkunud liikmesriigid, komisjon ning Frontex, on tõesti väärtuslik pakett, mis aitab hindajaid ähm, muuta professionaalseteks ning ähm, nende hinnanguid kvaliteetseteks. ainult need inimesed, kes on kursuse läbinud, saavad osaleda Schengeni hindamismeeskondades. nüüd siis äh, minu hindamise teine osa, mida aga tuleks praeguses süsteemis parandada. üks äh, põhiprobleeme on see, et menetlus praegusel hetkel on liiga aeglane selleks, et tagada seda, et mõistva aja jooksul võetakse ka korrektiivseid meetmeid. me kõik oleme viimase paari aasta jooksul näinud, kui kiiresti võib välispiiridel olukord muutuda ja praeguse süsteemi puhul on mõnikord isegi kulunud rohkem kui üks aasta pärast hindamisvisiiti kuni selle hetkeni, kui Schengeni komisjon hakkab äh, raportit arutlema ning äh, soovitusi antakse nõukogus ainult pärast seda, kui see raport on vastu võetud. pikad äh, viivitused ei ole meie Schengeni ala jaoks hea, head ning ma arvan, et see ka ei suurenda liikmesriikide vahelist usaldust miks aga see süsteem siis nii aeglane on? mina isiklikult leian, et sellel on kaks põhjust. kõigepealt ressursid komisjonis on piiratud teataval määral ning sisekonsulteerimise protsess komisjonis selleks, et raportit lõpule viia, on liiga pikk. komisjoni piiratud ressursid mõjutavad ka äh, jätkuprotsessi ning seda, äh, kuidas hinnatakse liikmesriikide poolset soovituste järgimist nii et rohkem tuleb sellele jätkuprotsessile panustada, sellepärast et minu arvates on see ju kogu mehhanismi peamine mõte, selle mehhanismi tuum, me tahaks, tahaksime meie piirikonnarühmadele teatavaid puudujääke tingituna tehnilistest ning õiguslikest piirangutest mõningates ametites. see tähendab seda, et kohapealsed rühmad töörühmad ei saa juurdepääsu asjakohasele infole alati ja sellest oleks samas kasu, kui nad tahaksid. mida me all siis oleme välispiiridel Schengeni hindamislähetuste käigus avastanud, räägin üldiselt, sellepärast et üksikasjadest ei saa ma nende konfidentsiaalsuse tõttu rääkida. kõigepealt siis nagu positiivsemast küljest jälle ning uusi tõhusamaid menetlusi välja töötama oma töökohustusi täites. nüüd siis mõningad teemad, mille puhul võib-olla võiks paljudes liikmesriikides asju parandada, on riskianalüüsi protsessis puudujääke ning võltsdokumentide tuvastamise oskused on samuti puudulikud. kõige murettekitavam aga on võib-olla äh, asjaolu, et ressursid on puudulikud ning taristu piirikontro-, piirikontroll, et äh, nende piiratud ressurssidega ning äh, puuduliku taristuga rakendatakse nagu kord ja kohus Euroopa Liidu õigust Äh, näiteks kohustuslik kontroll äh, Euroopa Liidu äh, andmebaasides, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteem, karistud piiriületuspunktides. ja miks on sellised negatiivsed asjaolud sageli hindamismissioonidel mureküsimuseks? liikmesriikide piiride hindamise integre-, ja sellisel juhul, kui ähm, ressursid, ähm, järelevalve ning juhendid äh, tulevad äh, tsentraalselt lähtuvalt äh, ministrist ja kui ei anta sellist toetust, siis tegelikult ei olegi võimalik piirikontrolli ülesandeid täita. tsoonita ei ole isegi korralikku koolitust ja see on tekitanud tõsiseid puudujääke ning struktuurilisi nõrkusi mõningates liikmesriikides selleks, et neid probleeme lahendada, selleks, et olukorda parandada, tuleks rääkida nendest tõsistest puudujääkidest avatumalt ka poliitilisel tasandil, tunnistada öö, äh, neid puudujääke, mille on asjatundjad tuvastanud. lahenduste leidmise, leidmist ei tohiks jätta ainult piirkondlikule ning kohalikule tasandile, nagu mõningates liikmesriikides praegu. minu kolm soovitust selle kohta, kuidas Schengeni hindamismehhanismi parandada. kõigepealt äh, menetlused, raportite vastuvõtt, visiiti, äh, kui äh, tuvastatud puu, puudujäägid seda eeldavad ning isegi rikkumismenetluse kasutamise võimaluse. kolm on sellest määrusest esitama kõikehõlmava ja põhjaliku raporti Schengeni süsteemist liik-, liikmesriigis teada-tuntud meie erikülaline, kes on alati teretulnud meie libekomisjonis, härra äh, Fabrice Legerie Frantsela. Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. ma üritan anda teile ülevaate hetkeseisust äh, meie Frontexi uue mandaadi rakendamises, sest Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametist ja püüan esile tõsta need seosed, kuidas see ühendab äh, meie uut Schengeni rakendusala ja meie ameti uut mandaati. Äh, see, mida eelkõnelejad on maininud, äh, puudutab meie ühiseid tuvastusi, mida on vaja edasi arendada, eriti haavatavuse hindamisel. ma kõigepealt sooviksin öelda, et uue mandaadi rakendamine ja konkreetsemalt selle mandaadi uusimad äh, osalised nagu haavatavuse hindamine, integreeritud piirihalduse strateegia, ametnike saatmine liikmesriikidesse kujutavad endast strateegilisi arenguid, äh, mida viiakse ellu järk-järgult toimub dünaamiline areng uue mandaadi ellurakendamisel ja tuleb mõista, et, et Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus, seega loodi see piiri- ja rannikuvalve, mis tähendab seda, et amet koos siseriiklike ametivõimudega, kes vastutavad piiri- ja rannikuvalve ees, moodustavad selle ameti, mis tähendab seda, et me peame kooskõlastama oma strateegiad järk-järgult, prioriteedid, meie töömetoodika. ja peame pidama äh, regulaarset dialoogi. mis puudutab haavatavuse hindamist, see on ettevõtmine, mis täiendab Schengeni hindamise mehhanismi, nõndanimetatud Chevali me oleme koos komisjoni peadirektoraadiga äh, avanud spetsiaalsed kanalid teabevahetuseks, et vältida mõningate küsimuste ja andmekogumiste dubleerimist. me oleme loonud väga tiheda koostöö, nagu juba mainitud, äh, ekspertide koolitamiseks ja amet tavaliselt osaleb Schengeni hindamise mehhanismis, abistades komisjoni missioonide ettevalmistamisel. me samuti teeme ettepanekud, milliseid kohti külastada, ka äh, äh nii-öelda ette teatamata külastusi kui me räägime uuest haavatavuse hindamise mehhanismist, mis loodi poolteist aastat tagasi, me katsetasime seda eelmisel aastal, seega toimus esimene tsükkel aastal kaks tuhat seitseteist. amet suutis hinnata kahtekümmend üheksat Euroopa Liidu liik-, vabandust, kahtekümmend üheksa riiki, Euroopa Liidu liikmesriigi assotsieerunud riike ja tulemusena pidin ma esitama kokku kolmkümmend seitse soovitust kahekümne seitsmele riigile. millised soovitused need olid, erinevad kategooriad, need olid väga mitmesugused ja ma tahaksin rõhutada põhilisi kategooriaid mitmetest liikmesriikidest äh, leidsime ja tuvastasime, et äh, tavapärased piirikontrollid tavalistes piiriületuspunktides ei toimu mitte alati kooskõlas äh, Schengeni piirieeskõrjadega ette nähtud nõuetest, juurdepääs Schengeni infosüsteemile, viisa infosüsteemile ei ole alati kooskõlas meie poolt kehtestatud õigusliku raamistikuga. ja see tekitab muret Äh, kas on korralikult äh, hallatud ränne ja julgeolek meie välispiiridel, alal, kus toimub äh, vaba liikumine, valitsev vabadus, julgeoleku ja turvalisuse ala. meil on kategooria, mida nimetatakse Äh, väga suurte äh, pagulaste või sisserändajate masside vastuvõtuks piiratud võimekas. mõningates liikmesriikides ei ole tehtud vajalikke investeeringuid selleks ja tegelikult mitmed liikmesriigid ei ole valmis vastu seisma nendele massiivsetele ebaseaduslikele sisserändajate voogudele. Äh, teine leid meie poolt vastu seisma nendele massiivsetele ebaseaduslikele sisserändajate voogudele. teine leid meie poolt välispiiridel ja võimekust äh, tagada julgeolek meie välispiiridel äh,. esimene reageering äh,, From tähtsus, äh, tähtis, on seotud ebapiisava info haldamisega siseriiklikul tasandil, ka eelkõne tasandil, mis tähendab, et ka siseriiklikult puudub ülevaade nendest asjadest ja ilmselt puuduvad ka suunised, juhised, äh, kuidas korraldada piirihaldust ja see oli üllatav äh, kui me räägid, peavad haavatavuse hindamisele rohkem vahendeid eraldama teiseks äh, haavatavuse hindamise rakendamisulatus tuleb suurendada, sest see metoodika äh, äh, kiideti heaks meie ametistades integreeritud piirihaldust, et kaasata sellesse ka julgeolekuküsimused ning olla suuteline hinnata, kuidas riiklikud ametid teevad koostööd välispiiridel, et võidelda terrorismi või kuritegeliku tegevuse vastu. mind toetas Euroopa Komisjon, mind tekitab muret, sest mis on kaalul Schengeni alal, ei ole mitte ainult ränne ja ebaseaduslik ränne, vaid ka kollektiivne julgeolek. ja äh, välispiir saab olla filtriks äh, mõned liikmesriigid peaksid ilmselt kiiremini reageerima meie leidudele. me nüüd jälgime, kuidas täidetakse soovitusi, kuid teinekord on see protsess väga pikk. me ootame liikmesriikide vastuseid oma soovitustele ja see veel kord viitab asjaolule, et liikmesriigid ilmselt operatiivne reageering, me suutsime tugevdada oma põhioperatsiooni Poseidon Kreekas ja ka Indologi Hispaanias, mis on nüüd saanud alaliseks, kuna Marokost on suurenenud äh, rändesurve me keskendume rohkem sõrmejalgade võtmisele esmase vastuvõtukeskustest, eh, julgeolekukontrollile, toetame liikmesriike, andes neile vajalikku infot ja püüame igati täita meile antud mandaati ähm, rannikuvalve tegevuses, päästeoperatsioonides ja täites ka teisi äh, õiguskaitselisi ülesandeid ja seda koostöös teiste Euroopa Liidu ametitega äh, Euroopa äh, Kalanduskontrolli Ametiga ja Euroopa Merendusametiga. ma tahaksin nüüd mainida tagasisaatmist ja see on oluline aspekt, et tagada usaldusväärne rände haldamine liidu tasandil ja tagada Schengenis vaba liikumine ka selles osas on amet kasutanud oma uut mandaati, oleme suurendanud oma toetust, et tuvastada ebaseaduslikke sisserändajaid, et teha paremat koostööd kolmandate riikidega ja korraldada tagasisaatmislendusid me oleme korraldanud rohkem kui kolmsada nelikümmend tagasilendu eelmisel aastal ja see võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist kujutab viiekümneprotsendilist kasvu. kui me võrdleme nelja-aastastega arvudega, siis, siis korraldas amet kolmkümmend üheksa sellist lendu, nüüd on see kümnekordistunud peaaegu. ma tahaksin mainida ka äh, rahvusvahelise koostöö tulevikku, mis on osa meie integreeritud piirihaldusest me oleme saatnud oma kontaktisikud ja ka selles osas me sooviksime paremat ülevaadet äh, integreeritud piirihaldusest ja tahaksime ka ühtlustada Euroopa Liidu liikme paremat ülevaadet äh, integreeritud piirihaldusest ja tahaksime ka ühtlustada Euroopa Liidu liikmine võimalust seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga selleks, et kooskõlastada Schengeni hindamismärgiga meie välispiiride üldise haldamise osas. tänan. suur tänu, härra Legeri. Pole sugugi hämmatav äh,, hämmastav, see on alati üllatav, kui me kuuleme äh, äh, uusimaid uudiseid äh, Äh, kuidas on operatiivselt reageerinud amet, mida tunti Frontexina ja nüüd on piiri mõjutanud ka inimõiguste mandaati, äh, arvestades, et need tagasisaatmislennud on mitmekordistunud, mis on alati olnud üsna murettekitavad kogemused. Äh, seda tasub rõhutada et me Äh, võtame nüüd küsimused. Ähm, ja sõnavõtjad on juba ennast registreerinud, äh, mitmed sõnavõtjad on endast märku andnud, esiteks härra Coelho. ja minu ettepanek on, et meil oleks aega ka vastusteks, äh, piirdume. suur tänu kolmele esinejale. ma nõustun Simon Morduga, missugune ja ma tahan tänada Euroopa Komisjoni koostöö eest äh, Schengeni läbivaatamise analüüsi mm, rakkerühmaga äh, tehtud koostöö eest, see oli kasulik ja see annab ka häid tulemusi. kuid teile ja ka härra Simolale on mul küsimus. Schengen on vahend selle lahenduse saavutamiseks, üks vahenditest on SIS ja teine vahend on Schengeni hindamismehhanism. probleem on selles, et osa järeldusi, mida me oleme äh, rakkerühmas arutanud, äh, toimusid kinniste uste taga, nagu saavutused. me peaksime loobuma sellisest salastuse nõudest. härra Simola viitas pikkadele viivitustele ja ma nõustun teiega, et komisjoni põhjalikud raportid venivad liiga pikale, kuid küsimus on, kuidas lahendada seda viivitust. kas ma sain õigesti aru, et väga sageli äh, soovituste projekt liikmesriikidele äh, ja teine dokument äh, esitatakse samaaegselt komisjoni. ma nõustun teiega, et dokumendipettused on probleemiks, kuid meie politseinikud piiridel suudavad nüüd hästi avastada dokumendipettust kuid meil on probleem on selles, et mõned dokumendid on nii hästi eh, võltsitud, eh, tegelikult nad ei ole eh, õiged dokumendid ja see ei lange mitte Euroopa Liidu pädeva pärast vastama neile. ja nüüd proua Grappini. suur tänu. hinnang tekitab suurt muret kuid tänu on teid, et te tõite ka konkreetseid näiteid, kuid mul on paar küsimust. kuna teie ettekanne oli nii huvitav ja põnev, Kaagivi, kuidas teie mõistate välispiiride haldamist? näiteks minu koduriigil on kaks naaberriigi, mis on Euroopa Liidu liikmesriigid, Bulgaaria ja Ungari nimelt aga meil on ka piir riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu. on ka neid, kes ei kuulu Schengenisse, sest meie eesmärk on hallata oma piire hästi, kuid meil puuduvad vahendid, mehhanismid selleks. ja teine küsimus. Te kõik ütlesite, et haavatavuse hindamise mehhanism ei ole parim vahend, et mõningates riikides eh, toimub see protsess aegrandada siis te rääkisite riikidest, kes ei suhtu tõsiselt nendesse hindamistesse. kas te viitasite liikmesriikidele? või nendele riikidele, kes äh, soovivad ühineda Schengeni alaga ja sellega ma lõpetan. ja ma nõustun temaga, et probleem on nüüd selles, kuidas avalikustada seda, mida me oleme aruteludes tuvastanud, kui meie nõrgem lüli on ja üks meie nõrgemaid lülisidki on päris kindlasti korruptsioon. mitte sest, täiesti põhjendatud. kui ja siis leiti selles riigis inimesi, kellel oli seaduslikult saadud Schengeni viisadesse, Simolo ütles, vahendite nappus, päris kindlasti me vajame rohkem vahendeid, et need hindamissüsteemid toimiksid tulemuslikult Schengeni hindamismehhanismi raportitega niimoodi ei käi või tõesti käib? rääkige, kuidas asi on. kas nende raportite tulemusel ka midagi muutub liikmesriikides ja liikmesriigid teevad, võtavad kasutusele korrigeerivad meetmed või mitte? mu teine küsimus, see ka teiste üksustega väikestes liikmesriikides nagu Malta, ma avastasin hilja, hiljuti, eh, sest ma osalesin missioonil elanikele äh, kui ka teistele, kes taotlevad kodakondsust. kas on mingisugust koostööd selle ametiga? ma küsin seda, sest, sest ma jagan seda infot nii komisjoni ja rakkerühmaga ja see on olulise tähtsusega info. Äh, äh, et tekkis kahtlus, et see reketi kuritegelik ühendus, mis müüb Schengeni viisasid, Maltal. ja ma tahaksin teada saada, kas hindamismehed meie riikides ja ma tahaksin teada, kas sellega tegeletakse. ja ma üsna pea esitan ka vastava informatsiooni. suur tänu, proua Gomes ja nüüd proua Virša. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja ma ei tea, kas asi on selles, et ma olen prantslane aga siin on ähm, vastu. ainus liikmesriikidest, kes kasutas terrorismivastase võitluse põhjust. kõikide teiste puhul oli põhjuseks äh, ebaseaduslik äh, võtu eest Bulgaarias. aga mul on endiselt küsimusi. ja esitaksin kirja kontrollist siin Bulgaaria ja Türgi vahelisel piiril tundus mulle äärmiselt huvitav koha peal seda vaadata äh, tipptundidest äh, ja ka seal on nii-öelda turismi tipptunnid ja sellisel juhul äh, kontrolli, nüüd on need vähenenud tõesti, aga ärgem keskendugem ainult rände vaatenurgale, rahus olla ja ja siis äh, põhiõiguste austamine südameküsimuseks. aitäh! aitäh, ma meenutan teile, et äh, meie järgmises kuulamise osas äh, osaleb ka volinik Avramopoulos ning ka Bulgaaria siseminister. nii et palun teil tõesti oma kõnes kinni pidada, et ka neil oleks aega vastata, nagu meie järgmine kuulamise osa algab. Tack herr ordförande och eh, tack till er i panelen. Det finns en... aitäh. aitäh juhataja, aitäh eh, esinejatele. Schengeni koostöös on mitmeid puudusi, mitmeid puudujääke. see algas eh, nüüdseks juba kakskümmend aastat tagasi ja idee selle taga oli algselt kindlasti õilis, et oleks võimalik lihtsamini Euroopas ringi liikuda, vältida piirikontrolle ja see oleks äh, vast ka toiminud, kui meie välispiirid oleksid tõhusalt kaitstud. aga fakt on see, et nüüd näeme me vaba liikumise puudujääke ja seda, et need ületavad eelised. me elame terrorirünnakute ähm, hirmus äh, toimub inimkaubitsemine ja piirid seda ei takista ja kui meil oleks äh, ka sisepiiridel kontrollid olnud kas või äh, piiratud aja jooksul, siis oleksime suutnud need äh, rändevood juba palju varem kontrolli alla saada. mina olen arvamusel, et piirikontrollid peaksid toimuma püsivalt, nii et kõik oleksid registreeritud elektrooniliselt meile praegu kättesaadava tehnoloogiaga on võimalik seda palju kiiremini teha kui üheksakümnendatel. väga kiiresti on võimalik skänni saavad meie esinejad vastata küsimustele, püüan teil võimalikult äh, lühidalt teha, ma paluksin, äh, et äh, proua Lešeriga võtaks arvesse minu küsimust, mis puudutas nende kõige sagedastemates sihtpunktides, millise jah, alustaksin härra Koelju küsimusega, minu meelest on meil äh, juba tänast suurepärane võimalus seda, et mida me oleme, millised on olnud Schengeni hindamise tulemused viimaste aastate jooksul konsolideerida need tulemused, nii et meil on ka milliseid äh, edusamme on tehtud, millised on edulood, sest et me näeme ka kohapeal liikmesriikides, et tehakse, tulevikus saame koos teiega tähistada seda. ma tahaksin nüüd äh, tulla piiride juurde poolt tooksin välja kahte punkti. me oleme läinud liini ehm, liikmesriikides ning me oleme teinud väga tugevat tööd, et eh, sõlmida nimetatud operatiivkokkulepe. teeme kohapealsetel külastuste käigus, me teeme kindlaks kõik osapooled, kelle, kes tegelevad Schengeni haldamisse, pöördakse tähelepanu. me peame siin olema tähelepanelikud. Schengeni hindamismehhanism puudutab struktuure, taristuid, see ei ole äh, puhul vaadanud ka olukorda mõnedel sisepiiridel, mitte ainult välispiiridel. üks põhjustes on see, et me oleme, et äh, otsustada, kuidas nad vastavad ohtudele oma sisejulgeolekule äh, ja avalikule äh, kontrollid, kontrollid sisepiiridel äh, jääksid erandiks ja kui vähegi võimalik, kasutatakse alternatiive. sellega lõpetaksingi. suur tänu, härra Simala, palun. suur tänu, juhataja. ka mina alustaksin härra Koielju küsimusest, et kuidas, kuidas neid lahendada viivitud, näha ette sobilikud tähtajad, võttes arvesse äh, mineviku kogemusi ja siis saame keskenduda järelmeetmetele, eriti uurides sellega ja mille ülesandeks on anda soovitusi liikmesriikidele, nii et selles mõttes on oluline, et liikmesriigid ja eelkõige nende juhteksperdid koostöös komparatiivtöö seisukohast, me teame, et piirikontroll on äh, üheks nurgakiviks, kogu see protsess peab toimuma, sealhulgas varjupaigasüsteem ja nii edasi, kiirusmalt reageerida et piirikontroll toimib sellise filtrina piiridel. edasi, protsess, kindlasti on võimalik seda kohandada, parandades ametitevahelist koostööd äh, ja ka piiriülese just äh, pahausklikele reisijatele, mitte heausklikele äh, ma sellest rohkem rääkima ei hakkagi, kliinik käib parlamendis nii sagedasti siis eesistuja nimel härra Valentiv Radev, kes on Bulgaaria siseminister. tere tulemast ka teile meie komisjonis. juba teist korda vähem kui kuu aja jooksul. annan kõigepealt sõna härra Koeljale. tema oli Schengeni hindamise määruse raportöör ja on praegu Schengeni infosüsteemi määruse raportöör ning ta on ka meie komisjoni töörühma liige, mis tegeleb piirikontrolli. ütlesite selgelt, aga jälle Saksamaa, Austria vahel jälle seda tehti ja tegemist on siis riikidega, kus vähemalt Austria puhul ma võin selgelt öelda, ei ole enam mingisuguseid argumente selleks pikendamiseks. ebaseaduslikke piiriületusi ei ole ja minu ühiskonnas on väga raske mõista, pall ei ole praegu parlamendi väljaku poolel, vaid äh, nõukogu omal. suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid ja lugupeetud minister. kõigepealt mul on väga hea meel kuulda Carlose sõnumit, kuulda Tanja sõnumit. mõlemad andsid äh, kinnitust sellest, et Euroopa Parlamendi koda toetab kahel käel Schengeni ala. kallid kolleegid, mobiilsus, nagu te kõik teate, on üks osa meie äh, ajastust. ja mobiilsus tulevikus ainult kasvab, seda igas mõttes. mobiilsus, see on midagi sellist, mille vastu me tunneme kõik huvi. meil on kõigil oma huvid mängus sellega seoses jaa, aga me peame seda ka haldama. on öeldud ikka ja jälle aegade algusest peale, et Schengen on üks suurimaid, kui mitte kõige suurem ja kõige käegakatsutavam Euroopa integratsiooni saavutus. sisepiirikontrollide kõrvaldamine on äh, Schengeni äh, vaim äh, selle parimal kujul üle neljasaja miljoni kodaniku saavad vabalt liikuda. kaubad, teenused saavad liikuda takistusteta. aga see pole veel kõik. loogilisi argumente, majanduslikku kasu on küll ja küll, aga lisaks sellele on Schengen äh, ka Euroopa Liidu kui sellise sümbol. tänu Schengenile kadusid piirid Euroopa rahvaste vahel. Needsamad piirid, mis äh, minevikus tekitasid tülisid, sünnitasid äh, konflikte, sõdu mina äh, olen oma elus olnud tunnistajaks äh, piiride ajastu üleminekule, piirideta ajastule. noorte, nooremate põlvkondade jaoks on see kõik enesestmõistetav, aga uskuge mind, möödas on vaid mõned aastakümned sellest ajast, kui see polnud kaugeltki nii. olen volinik, olen Euroopa Liidu kodanik ning äh, seetõttu pean enda kohustuseks Schengenit tugevdada ning tagada seda, et Schengen ka tulevikus toob meile samasugust kasu. Schengen on seisnud silmitsi suurte väljakutsetega ning võib isegi öelda ohtudega. enneolematu rände sisserändevoog, mis äh, on viimased äh, kaks aastat ja kauemgi äh, Euroopa, Euroopat välja kutsunud, on Schengeni, Schengenile suure kinde heitnud. mitmed liikmesriigid on ajutiselt taas sisse viinud sisepiirikontrollid, selle eesmärgiks oli ebaseaduslikke rändevooge kuidagi suunata ning ähm, reageerida mitmetele terrorirünnakutele viimaste aastate jooksul. aga ajutine sisepiiri kontroll ei saa ega tohi muutuda alaliseks. seetõttu peame kokku leppima selles, milline on õige tasakaal mobiilsuse tagamise vahel ühelt poolt ning teiselt poolt julgeoleku tagamise vahel. just nimelt selleks, et saavutada see õige tasakaal, oleme teinud ettepaneku Schengeni piirieeskirjade muutmiseks. üks on selge liikmesriikidel lasub vastutus julgeoleku eest. pidagem meeles seda, et ajutine piirikontrolli sisseviimine on legitiimne võimalus, mida liikmesriigid saavad kasutada, kui nad seisavad silmitsi tõsise sisejulgeoleku ohuga. seda erandjuhul aga samas tuleb öelda, et me ei kavatse piirikontrollide taassisseviimist sisepiiridel ähm, muuta kergemaks või alaliseks. otse vastupidi. me tahaksime menetluslikke tagatisi pakkuda. piirikontrolli taassisseviimine sisepiiridel peaks olema tõesti viimane samm. ja nõukogul peab olema viimane sõna selles osas öelda. ning äh, teiste liikmesriikide arvamusi, keda sellised otsused mõjutavad, tuleb selgelt arvesse võtta. veel üks märkus, poliitilist laadi märkus. see teema ei tohiks sattuda sisepoliitiliste kemplemiste ohvriks. alternatiivsed äh, lahendused, nagu näiteks politsei kontroll, ähm, piiriülene koostöö, peavad olema alati esikohal. ning ma loodan, et me jõuame kompromissile, loodan, et teeme seda kiiresti, sest et äh, see kompromissettepanek meie arvates on äh, hästi kaalutud, tasakaalustatud kõikide huvide kompromiss. me peame tagama, et seda kurjast ei kasutata ning kõik samas peavad eeskirjadest kinni. seda öeldes ootan rõõmuga võimalust tutvuda proua Fajoni raportiga meie Schengeni piirieeskirjade muutmise kohta. ja samal ajal liikumine meie piiride sees tähendab seda, et meil peavad olema tegelikult enne seda turvalised välispiirid ja seetõttu kahe tuhande viieteistkümnendast aastast oleme nii mõndagi teinud selleks, et parandada meie välispiiride kontrolli selle tulemusena Ida- ning Kesk-Vahemere marsruudi kaudu tulevate sisserändajate vood on äh, märkimisväärselt vähenenud. üheks oluliseks äh, nende pingutuste osaks on olnud Euroopa piiri ning äh, rannikuvalve loomine. nüüd Euroopa piiri- ja rannikuvalve tegutseb täiel määral ning ähm, seal töötab äh, um-, peaaegu sada, tuhat kakssada piirivalvurit, kes toetavad äh, liikmesriike välispiiridel ja saab kutsuda juurde veel tuhat viissada piirivalvurit, äh, kes on reservis ja keda saab kasutada siis, kui tekib hädaolukord. kui me tahame, et sisepiire ei oleks, siis peame töötama selle nimel, et meie välispiirid oleksid tugevamad. samuti peame otsustama, kas Euroopa piiri- ja rannikuvalve peab töötama edasi nii nagu praegu või tuleb seda veel edasi arendada tuleviku vajadusi silmas pidades ja luua siis tõeline integreeritud Euroopa piirihaldussüsteem see küsimus on äh, tihedalt seotud äh, sellega, et liikmesriigid peavad aruteludes jääma realistlikeks ka siis, kui me räägime Euroopa Liidu äh, eelarvest. ükskõik, mida me otsustame, ükskõik millise tee me tulevikuks valime, tuleb igal juhul tagada vajalikud eelarvevahendid ka Euroopa Liidu eelarves. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve personal tuhat inimest ja nende aastaeelarve on kolmsada kolmkümmend viis miljonit. kui me tahame operatiivvõimekust suurendada, et meil oleks vähemalt kolm tuhat inimest tööl, on meil vaja umbes kakskümmend kuni kakskümmend viis miljardit järgmise, kus töötaks sada tuhat töötajat ning oleks ka äh, Ameerika ühend siis üks äh, Euroopa Liidu aastaeelarve. kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi seisukohad äh, Mikk Valve loomisega tugevdasime me ka äh, tagasisaatmise mandaati. see on teema, kõigi nende tagasisaatmine, kellel ei ole õigust Euroopa Liidu territooriumile jääda, on ainus moodus äh, tagada, sel moel saame tagada toetuse neile, kes tõesti vajavad kaitset. aga tagasisaatmine ei ole kõik ohuks ja kes seavad ohtu bona fide reisijate äh, olukorra uues riiki sisenemise riigist väljumise süsteemis on kokku lepitud, järgmiseks prioriteediks on, meil on ka ettepanekud, mille abil tahetakse tugevdada olemasolevaid süsteeme, nagu näiteks SIS-süsteem ehk Schengeni infosüsteem, Euroopa krimi-, kriminaal, karistusregistrite infosüsteem ja nii edasi. me peame tegutsema, me peame jõudma äsja mainitud teemade osas kiiresti kokkuleppele. Europarameet-, baromeetri hiljutise uuringu järgi on üheksakümmend kaks protsenti äsja mainitud teemade osas kiiresti kokkuleppele. Eurobaromeetri hiljutise uuringu järgi on üheksakümmend kaks protsenti Euroopa kodanikest seisukohal, et liikmesriigid peaksid jagama Euroopa Liidu siseselt omavahel teavet, et paremini võidelda ning muuta meie süsteemid koostalitusvõimeliseks. see aitaks meil võidelda terrorismi vastu, tõsise kuritegevuse vastu ning kindlustada meie piire politsei, piirivalvurid, rändeametnikud, kohtusüsteemi ühine öö, otsingu interface, mis oleks otsinguportaaliks kõikidele kesksetele süsteemidele. ja meil on mitmeid alustalasid ja seetõttu pidades äh, läbirääkimisi nii teiega kui äh, liikmesriikidega, kavatseme teha ettepaneku Euroopa integreeritud piirihaldussüsteemi kohta. sellega tagatakse, et vaid teevad ka koostööd, töötavad samas vaimus äh, eesmärgist lähtudes, samadest väärtustest lähtudes, ah, nii et nad on tõelised Euroopa piiri ning ranniku valve töötajad. pöördume nõukogu poole palvega, et nad lõpuks otsustaksid ära Bulgaaria ja Rumeenia liitumise Schengeni alaga. loomulikult sama otsus tuleb langetada Horvaatia suhtes kohe, kui riik on selleks tehniliselt valmis kallid kolleegid, tõhusamaks. me peame tegema edaspidi koostööd rände, julgeoleku, piiride halduse küsimustes, solidaarsuse vaimus, ühise vastutuse ning usalduse vaimus. seda tuleb teha rööbiti sellega, kui me tugevdame Schengeni. Euroopa peab olema ühtne poliitiliselt, majanduslikult, sotsiaalselt ning geograafiliselt. ning äh, Schengen on äh, geograafiliselt ühendatud äh, Euroopa tagatis, see aitab tagada meie rahvaste ühtsust, äh, kõikide Euroopa kodanike ühtsust. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, volinik, äh, üksmeelselt nõustub sellega, mida te ütlesite, et on vaja ühtsust, et on vaja integreerida Schengeni piirihaldust, kuid kõik kolm Euroopa Liidu institutsiooni on täna siin esindatud, parlament, komisjon ja nõukogu. see ongi Euroopa Liidu äh, loogiline mõiste, Tanja meenutas neile sellega kaasnevaid poliitika koostööd nende riikidega, kes juba kuuluvad Schengeni alasse, kuid samas me peame olema suutelised haldama neid piire, mis on põhjendamatult tekkinud Rumeenia kodanikul peaksid olema samasugused õigused kui Saksa kodanikul. aga tema peab läbima neli. ja seal kont-, pärast kontrolliti mind veel Austriasse, kuna tulin Bulgaariast, mis ei olnud Schengeni alal, siis käisin Budapestis, kus mind ei kontrollitud, sellepärast et olin järsku Schengeni alal, aga